Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis ja sõna on äh, autorina härra Langel. aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. ma arvan, et me kõik oleme endiselt äh, nördinud selle üle, mis toimus äh, Rana Plazas Bangladeshis ja äh, ka paljude teiste õnnetuste üle Bangladeshis, äh, mis tabasid inimesi, kes meie jaoks toodavad rõivaid ja mis ohusta- ja kes panevad mängu oma elu selle jaoks ja seetõttu oli hädavajalik, et pärast Rana Plaza õnnetust hakkasime koos tegutsema ja jõudsime jätkusuutlikkuse kokkuleppeni mida millega on seotud ka teised kokkulepped, selleks, et tagada töötingimuste paranemine Bangladeshis. homme toimub äh, kolmas jätkukohtumine seoses selle kokkuleppega. ma loodan, et äh, see kujuneb edukaks, aga see saab edukas olla ainult siis, kui meil on on äh, võimalik sõlmida korralikke kokkuleppeid selle üle, mis saab hiljem ja see on ka põhjus, miks me täna siin oleme. kahtlemata on olnud edusamme seoses selle kokkuleppega ähm, me oleme näinud, et muudeti tööseadust, on asutatud uusi ametiühinguid. ma arvan, et eriti just võttes arvesse palkade ja töötingimuste küsimusi, on kollektiivläbirääkimiste võimalused väga olulised selleks, et äh, olukorda parandada. me oleme näinud ka seda, et äh, tõstetud on miinimumpalka ja selle kokkuleppega on äh, läbi viidud äh, tuhat seitsesada vabrikute kontrollimist, on kontrollitud äh, hoonete ohutust ja tuleohutust. nii et me oleme tõesti saavutanud üht-teist, aga Rahvusvaheline Tööorganisatsioon tuletab meile meelde, et on ka veel suuri puudujääke ja vajakajäämisi ning komisjon on äh, seda oma kirjas ka väga selgelt välja toonud ja seetõttu ei saa asi olla minu arvates nii, et äh, ühelt poolt äh, saab Bangladesh kasutada enamsoodustusrežiimi väga osavalt. viimasel kuuel aastal on kasvumäär olnud kuus koma kuus protsenti aga teisalt ei ta-, täida neid nõudmisi, mis tulenevad meie enamsoodustusrežiimist ja on seotud äh, töötajate õigustega ja viimasel täiskogu istungil me sõnastasime väga selgelt, et me ootame, et äh, oleks võimalik äh, koostada siduvad reeglid, mis vastaksid siis ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni suunistele ja et see oleks äh, kooskõlas ka meie reeglitega seoses töötajate õigustega. asi ei saa olla nii, et äh, et vähim arenenud riikide puhul me äh, tõesti kannatame kõik välja, parlament peab tegema ka lõpp äh, oma järeldusi äh, olukorrast ning tõesti on äh, ka erilisi probleeme, näiteks töötajate õigused erimajandustsoonides. valitsus on mõtlemas järele seadusandluse muudatuse üle, aga tuleb vaadata, et ei tekiks ka Eh, kahte erinevat eh, tööõigust ja vaja on ka tegeleda ametiühingute registreerimisega ja eh, ja ka ametiühinguid tabanud repressioonidega. see kõik ei ole meie jaoks vastuvõetav, nii et meie küsimus on, et kuidas me saame äh, parandada kokkuleppe rakendamist, kuidas me saame tagada seda, et äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni märkused äh, ellu rakendataks ja äh, tuleb loomulikult pikendada kokkulepet ähm, ka pärast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maid, kuna väga palju on veel tegemata. sellised on minu küsimused komisjonile. suur tänu ja tere õhtust kõigile, aitäh härra Lange ja nüüd saab sõna volinik Malmström, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, aitäh selle küsimuse esitamise eest, aitäh teie toetuse eest kokkuleppele. Äh, nagu te teate, siis komisjon on täielikult pühendunud selleks, et rahvusvahelisi tööjõu äh, standardeid rakendada ja me kasutame erinevaid meetmeid, meil on äh, kaubandusinvesteeringute kokkulepped, erinevad partnerluslepped äh, ja lisaks sellele ka see kokkulepe. ma jagan teie äh, muret, mis puudutab tööõiguste mitteaustamist, ILO-l on eriparagrahv selle kohta eelmise aasta raportis, mis puudutab äh, Äh, kogunem-, liitumi-, ühinemisvabadust äh, ja ametiühingutega liitumist äh, ja teie poolt edastatud sõnum, see sõnum seal on väga jõuline ja tõstatab selle teema päevakorda. see on samuti loonud teadlikkust, see on väga tähtis ja see on panustanud teatud liikumisele Bangladeshi valitsemises. loomulikult olen ma nõus ka sellega, et Bangladeshi valitsus peab täielikult töötama, toetama töötajate põhiõigusi. nüüd need konkreetsed küsimused, mis te olete esitanud, härra Lange ja teised, on olnud teatud positiivseid signaale, näiteks kolmepoolsed kokkulepped veebruarist ning see, et ekspordi äh, töötlemistsoonide teema, mis ILO konventsiooniga kooskõlas ei olnud, on tagasi võetud, see on positiivne see kolmepoolne juhtimisnõukogu on platvorm sotsiaalpartneritele ja selle eesmärgiks on läbi vaadata kogu ähm, tööseadus, äh, see on teretulnud ja me peaksime seda tervitama. samas on veel küsimusi, mis puudutavad äh, teatud mandaati ja on üldine arusaam sellest, et me peame jätkama tööd kahe tuhande kaheksateistkümnest edasi ühel või teisel viisil aga loomulikult ei piisa sellest, meil on vaja rohkem ja pidevaid ähm, edasiminekuid ja tööd on vaja veel teha. härra Lange viitas sellele, meil on kohtumine Äh, vastava töörühmaga, kes tegeleb jätkusuutlikkuse kokkuleppega, lähtudes kontekstist, äh, vaatame, kuidas me hindame tulevasi prognoose. me oleme Bangladeshi ametivõimudele selgelt öelnud, et me loodame nende poolt selget tegutsemist äh, tööjõu õiguste osas, loomulikult ei saa midagi juhtuda üleöö, aga on vaja strateegiat, mis on selge, läbipaistev ja teatud ajakavaga, see puudutab ühinemisvaba, vabadust ja kollektiivlepinguid, on vaja kiiret ametiühingute registreerimisvõimalust, lisaks on vaja tagada, et uuritakse ja esitatakse süüdistus ka igasuguse diskrimineerimise ja vägivalla puhul ametiühingu tegelaste vastu. samal ajal on vaja läbi vaadata Bangladeshi tööseadus, ja eksporttöötlemistsooniga vastavalt ILO konventsioonile. lisaks sellele erasektori, sektori algatused äh, ja nende kaasamine laiemalt on vajalik. lisaks, mis puudutab akord mandaati, siis seda on vaja uuendada, me ootame, otsime viise, kuidas toetada dialoogi äh, tarnijate vahel me uurime, mida teha selleks, et tehnilisi töötubasid korraldada OECD-ga, mis puudutab valmisrõivaste äh, teemad ja mis puudutab konkreetseid valdkondi. me peame põhimõtteliselt lähtuma rahvusvahelistest organitest nagu ILO selleks, et analüüsida Bangladeshi valitsuse tegevust. lugupeetud juhataja ja liikmed, see kokkulepe on väga oluline ja koos Bangladeshi ja teise, teiste rahvusvaheliste partneritega edendame me töötajate õigusi, kui piisavaid edusamme ei saavutata eh, piisava ajaga, siis komisjon peab vaatama, mida on veel võimalik teha. meil on teatud vahendeid, mida saame kasutada, näiteks eh, eh, määrus, mis puudutab kaubanduseelistusi ja, ja nende seostus, seost töötajate õiguste rikkumisega, loodetavasti peame neid rakendama ja näeme edusamme Bangla-, Bangladeshis ja suudame tõenäoliselt ehm, edasi liikuda, igal juhul hoiame olukorral silma peal, aitäh selle arutelu ja küsimuse eest ja aitäh, et olete panustanud üheskoos tugeva sõnumi edastamisega saame me olla tugevad ja tõenäoliselt äh, selle info Bangladeshi ametivõimudele edastada. aitäh! ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel härra Ruas, palun kaks minutit mul on väga hea meel alustuseks tänada härra Kalriimi tehtud töö eest. see jätkusuutlikkuse kokkulepe kirjutati alla kaks tuhat kolmteist aastal pärast traagilisi äh, sündmusi Rana plaasas ja me ei tohiks kunagi unustada, et enam kui äh, tuhat ükssada inimest said surma selles hoones töötades ja sellepärast meie peaksime tegema kõik, mis me saame, et selline olukord ei korduks. sellepärast ma leian, et on väga hea, sobilik seda arutelu enne homset äh, kohtumist äh, TAKAS äh, pidada ja lugupeetud volinike komisjon ma palun, et te ei viitaks oma töös, mida te koos Bangla-, kuidagi tagasi ei tõmbuks oma koostöös nendega ja kui tekib teatud vastupanu, siis on vaja neid rohkem survestada, me arvame, et rahvusvahelised organisatsioonid, eriti ILO ja ka teised erasektoris, peaksid tegema jõupingutusi töötajate tingimuste osas, me peame hoidma silma peal teatud äh, Äh, nõuetele vastavusega selles valdkonnas, lähtudes kokkuleppe tingimustest. vaatamata saavutatud edusammudele, siis üldised töötingimused, eriti mis puudutab ehitusohutust, mille osas me võime küll ametivõime õnnitleda, leiame me, et on tõesti teatud kasutegureid, mida on vaja analüüsida ja mida on vaja veelgi enam laiendada viimastel kuudel äh, on tegeletud inimõi-, töötajate õigustega, tööseadust on vaja muuta selleks, et oleks tagatud äh, kollektiivläbirääkimiste õigus ja nii edasi, meil on vaja et peetaks kinni õigusriigi põhimõtetest ja me palume, et äh, Bangladeshi ametivõimud võitleksid ähm, korruptsiooniga ja et viidaks läbi uurimine juhtumite puhul, kus on Äh, teatud tegusid ametiühingute tegul, äh, tegelaste vastu. nüüd, mis puudutab neid äh, ekspordi vabakaubandustsoone, siis on vaja tagada vastavate tingimuste täitmine. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Jongeerius lugupeetud volinik, neli aastat on möödunud jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise algusest ja me peame nentima, et töötingimused Bangladeshis on ikka veel üsnagi halvad ja teatud juhtudel näiteks äh, ametiühingute äh, osas on isegi halvenenud. komisjon mõistab seda samuti ja oma kirjas Bangladeshi saadikule Brüsselis tööhõive arengu ja kaubanduspeadirektoraadilt on andnud märku, kokku, et kaheksateistkümnenda maini on aega selleks, et teha sisulisi olulisi ja mõistlikke saavutusi, lähtudes teatud ajakavadest erinevate probleemide lahendamisel tööseaduses. see ebaõnnestumine tooks endaga kaasa ametliku üldiste tariifsete soodustuste kava rikkumise uurimist, kaheksateist mai on juba peatselt ja senisena, seniks on Bangladeshi valitsus ei ole suutnud midagi erilist saavutada, loomulikult on äh, natukene veel aega jäänud, kaheksateistkümnenda maini, aga minu küsimus komisjonile puudutab seda, mida, mis leiab aset pärast homset, kui mingisuguseid täiendavaid tulemusi ei ole kas te hakkate kordama neid ettepanekuid, äh, mis komisjoni kirjas olid kaks kuud tagasi? aitäh, ECR fraktsiooni nimel härra Karim, poolteist minutit, palun. lugupeetud juhataja, aitäh, lugupeetud volinik, alati on hea meel teid siin kojas näha ja mul on väga hea meel teie avatud suhtlemise üle kaubandusküsimustes äh, Euroopa Parlamendi suhtes ja läbipaistvuse eest, mis me saame. head kolleegid, mis puudutab Bangladeshi, tegemist on looga, millel on kaks külge ühest küljest on tegemist küsimusega, mille osas Euroopa Liit ja parlament võib tunda tõsist uhkust, me oleme täitnud oma rolli, aidanud neil areneda, tagades, et mõned kõige raskemates oludes inimesed Bangladeshi ühiskonnas oleks, on jõudnud olukorda, kus nad saavad äh, uhkelt teenida piisava elatise ja me oleme sellesse väga palju panustanud siin kojas. kui vaadata, millised on need suured saavutused, siis äh, peab analüüsima ka praegust olukorda ja mul on üsnagi selge, et ei Bangladeshi valitsus kas siis ei kuula või ei taha kuulata või nad ei mõista, mida me ütleme. ja sellepärast äh, tahan ma väga selgelt täna välja öelda, äh, ma ei hakka siin detailidesse langema, sellega tegeleb komisjon, aga Bangladeshile on vaja öelda, et mina ega me ei taha näha olukorda, kus võidu ja suurte saavutuste kõrval tuleb äh, negatiivne tulemus. me oleme teinud kõik, mis võimalik selleks, et uksed oleksid neile avatud ja Bangladesh peab ähm, selle sõnumi kuulda võtma ja positiivselt rea-, reageerima, et me saaksime edasi liikuda aitäh ja järgmisena härra Sanch-, proua Sanchez, palun. Pues, hace... ja suur tänu, juhataja. alates äh, Rana Plazast, alates sellest äh, õnnetusest, tragöödiast on äh, töövõtjate olukord endiselt väga traagiline, ühinemisvabadus, arvamusvabadus ei eksisteeri, suvaliselt äh, võetakse kinni äh, ja piinatakse inimõiguste aktiviste. see kõik eksisteerib endiselt, sõltumata sellest, mida ütles just äh, proua volinik. otsekohe oleks vaja uurida neid õigusrikkumisi. me täheldame kahetsusega ka seda, et äh, jätkusuutlikkuse kokkulepe ei lõpeta neid äh, kuritarvitamisi. üle viiesaja parlamendisaadiku kutsusid üles Euroopa Komisjoni looma siduvaid äh, sätteid äh, tekstiilitööstuses. suur tänu, äh, proua Sanchez, järgmisena proua Haudala Roheliste nimel. juhataja, volinik, me soovime teile tõesti palju jõudu homseks äh, koosolekuks, kus komisjon hakkab äh, rääkima võetud kohustuste osas edasiliikumisest, mis Bangladesh endale on võtnud aga nüüd ähm, proua volinik, kui ei saavutada märkimisväärset edasiminekut võetud kohustuste nõudmiste osas, kas siis võiks Euroopa Komisjon pöörduda Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poole ja paluda uurida rahvusvahelise tööõiguse rikkumisi, ma arvan, et lõppkokkuvõttes me peaksime seda uut kokkulepet väga tõsiselt võtma, see on imetlusväärne püüdlus äh, edendada väärtusepõhist muutust, aga kui äh, teine pool ei vasta ootustele, siis tuleb äh, teha mõningad järeldused sellest. tõesti, viissada parlamendisaadikut äh, on kutsunud üles sisse viima sidusaid nõudmisi ja hoolsuskohustust ähm, hargmaistele ettevõtetele, seda on meil vaja, et meil mängureeglid oleksid võrdsed, aitäh! suur tänu, härra Tšioka, ENF fraktsiooni nimel üks minut, palun. tänan, härra Bonanno. sünninädalal tuleb nüüd äh, öelda, et lõpetage magamine, Euroopa, avage silmad, ärgake, tõuske üles aitab äh, sellest, et äh, hargmaistel ettevõtetel on eelised, Euroopa on kõigesse sellesse segatud ja käsitöönduslikud äh, ettevõtted on välja suretatud tööstus on kolinud teistesse riikidesse, kus on tegemist praktiliselt orjatööga, seal on tegemist äh, laste ärakasutamisega, kes töötavad kaksteist kuni neliteist tundi päevas, ilma et neil oleks mingisugustki kaitset, ilma et mingisugusedki tööõigused äh, eksisteeriksid. see ei ole vastuvõetav, kui Euroopa tahab olla nende hargmaiste ettevõtete äh, käsilane, siis meie nõuame, et selliste illegaalsete toodete Euroopa turule toomine keelataks ära ähm,. suur tänu, härra Tšoka. järgmisena härra Adam Zenfeld, kaks minutit, palun. E, tänan, juhataja. on äh, ääretult kahetsusväärne, et leiavad aset sellised äh, tragöödiad nagu Bangladeshis, aga need toovad äh, tihtipeale endaga kaasa muutusi. inimõigustest äh, kinnipidamine ja tööõigustest kinnipidamine, kaasa arvatud tööohutus ja töötervishoid, need on teemad, mida käsitleb kokkulepe ILO on äh, juhtinud tähelepanu teatavatele parendustele, on äh, muutunud äh, tööõigus alates aastast kaks tuhat üks, on loodud uusi ametiühinguid, on inspekteeritud töökohti, on loodud uusi institutsioone Need on kõik äh, Euroopa Liidu töö positiivsed tulemused. kokkulepe on äh, seega toonud kaasa olulisi muutusi, protsess on veel käimas, see ei ole lõpule jõudnud, see peab jätkuma. töö riikides äh, nagu Bangladesh aitab inimestel, miljonitel inimestel tulla välja vaesusest, vältida nälga ja tööpuudust, nii et me peame olema vastutustundlikud, kui me võtame vastu siin oma otsuseid, me peame aitama inimesi vaesemates riikides, ilma et me tapaksime ära selle tööstuse, mis annab neile võimaluse inimväärikaks eluks. proua McCaven tänan juhataja, tänan proua volinik. kui me käisime Bangladeshis, siis oli äh, selge, et ähm, turule juurdepääs on ääretult oluline teema seal. kümned tuhanded naised, eriti just naised, äh, saavad äh, tööd, kuna neil on juurdepääs meie turule, aga me kohtusime ka ametiühingu liikmetega, kes rääkisid, äh, kuidas neid äh, ahistatakse ja hirmutatakse. me tervitame seda, mida te olete seni teinud, me tervitame kirja, mis te saatsite Bangladeshi suursaadikule. on ääretult oluline Bangladeshi ametivõimudele meelde tuletada, et äh, jätkusuutlikkuse kokkulepe ei ole lihtsalt mingi tekst paberil, et mõtlesime seda tõsiselt Bangladeshis tõusetud erinevad äh, teemad. ei ole meie huvides äh, lõpetada kaubandussuhteid Bangladeshiga, nii et tööstus äh, koliks kuhugi mujale riiki, kus olukord on veelgi hullem. me peame tulevikuski lepinguid sõlmides äh, tagama, et peetakse kinni ILO reeglitest ja mis puudutab meie ettevõtete vastutust, siis äh, ei ole võimalik investeerida äh, inimeste tööohutuse, töötervishoidu, kui kaupu ei ole võimalik müüa mõistliku hinna eest kas te teete enamat, kui senine algatus tekstiilivaldkonnas. Äh, mida te teete selleks, et oleks võimalik maksta õiglaseid hindu, nõuda õiglaseid hindu Bangladeshis äh, toodetud toodete eest? Äh, proua Lambert järgmisena. suur tänu juhatajaga, mina sooviksin tänada volinikku tema jätkuva huvi ja pühendumuse eest valmis rõivaste sektori vastu, eriti mis puudutab Bangladeshi ja ma räägin siin äh, Lõuna-Aasia delegatsiooni äh, juhina me oleme jälginud jätkusuutlikkuse kokkulepet algusest peale. paljud äh, suhtusid sellesse kui positiivsesse innovatiivsesse algatusse, et lahendada neid äh, probleeme, mis tõid endaga kaasa Rana Plaza tragöödia. seda nähti mudelina, mida võiks rakendada ka teistes riikides, nagu ütles Linda McCaven, Bangladesh ei ole ainuke riik, kus on probleemid. paljud meid äh, tervitasid Bangladeshi seotust selle jätkusuutlikkuse kokkuleppega, aga seda seotust tuleks edasi arendada ja uuendada. niimoodi saab Bangladesh võimaluse olla juhtrollis teemadel sotsiaaldialoog, vastutustundlik tootmine, sotsiaalõigused, ametiõigused, samas kui meie jällegi täidame omad lubadused hoides turu avatuna, samas kui äh, inimelud ei ole ohus ähm,. Liits, üks minut, palun, härra Liits. käisin Bangladeshis äh, sotsiaaldemokraatide delegatsiooniga märtsis ja täheldasin, et ähm, tuleehitusohutus on äh, paranenud, aga samas äh, ametiühingu liikmeid on äh, vahistatud, ILO standardeid endiselt ei äh, täideta. me nõudsime standarditest kinnipidamist ja me täiendasime Euroopa Komisjoni poolseid sõnumeid. ma tervitan loomulikult jätkusuutlikkuse kokkulepet ja ma ootan põnevusega homse kohtumise tulemusi. Euroopa Komisjon on andnud oma allkirja sellele kokkuleppele ja komisjon peab kindlasti aitama kaasa selle rakendamisele. komisjon kindlasti luges äh, parlamendi aprillis vastu võetud algatusraportit tekstiilisektori kohta, seal me kutsume üles Euroopa Komisjoni tulema välja seaduseelnõuga, äh, mis paneks paika hoolsuskohustuse tarneahelas, see võiks endaga kaasa tuua paremad äh, töötingimused tootvates riikides, kaasa arvatud Bangladeshis. suur tänu, härra Liits ja nüüd äh, vaba mikrofoni raames härra Marias, üks minut, palun. juhataja, me ikka jälle tegeleme töödžungliga Bangladeshis. lapsed töötavad seal kohati kümme kuni kaksteist tundi päevas. seal trambitakse tööõiguste peal jalgadega. Rana Plaza õnnetuses hukkus üle tuhande. nüüd äh, hargmaised ettevõtted on ähm, pannud kinni teatud tehased, ehitanud teised, kus äh, töötatakse sandikopikate eest. hargmaised ettevõtted äh, mängivad oma mängu edasi ja ainus äh, lahendus teis-, seisneb selles, et me lihtsalt ei impordi Bangladeshi ja teiste selliste riikide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 et te soovite võidelda inimõiguste kaitsjate eest. mul on äh, hea meel, et äh, võideldakse ka ühinemisvabaduse ja arvamusvabaduse eest. kui ma vaatasin need dokumendid läbi, siis äh, ma suhtun väga skeptiliselt Bangladeshi valitsuse valmisolekusse võtta tõsiselt Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis puudutas tööõiguse parandamist, nii et äh, okas kurku homsetel äh, läbirääkimistel ma igal juhul äh, loodan, et äh, kui Bangladesh meile vastu ei tule, siis me ei jätka diplomaatiliselt, vaid äh, teeme enamat. volinik Malmström, palun. ja siin on tõesti tegemist äh, väga olulise teemaga, me tervitame teie pühendumust selles valdkonnas ja me üritame omalt poolt teha niivõrd palju kui võimalik, äh, suheldes Bangladeshi valitsusega, me loomulikult tahame, et seal oleksid korralikud töötingimused. nagu paljud teist ütlesite, siis see kokkulepe on äh, unikaalne, see ei ole mitte ainult äh, tõstnud teadlikkust, vaid see on kaasanud kodanikuühiskonna, riigisektori, erasektori ja see on toonud endaga kaasa mõningaid parendusi Euroopa ettevõtted, kes ei olnud äh, seni äh, kaasatud, on äh, nüüd lubamas inspektsioone, nad on sisse viimas korporatiivset vastutust, nad panustavad oma toodete jätkusuutlikkusele aga meil on veel äh, väga palju teha, Bangladeshi valitsus peab tegema väga palju. on tulnud mõningaid positiivseid äh, signaale nende poolt, aga mitte piisavalt. meil on kohtumine homme oma Bangladeshi partneritega, kuulame nad ära, vaatame, mida nad äh, plaanivad. kui neil on ähm, strateegia, ähm, mida me oleme küsinud, siis me peaksime nendega avatult äh, seda arutama ja ma olen varemgi välja öelnud, et meil on võimalus äh, võtta meetmeid, kui ei saavutata edusamme äh, või astutakse tagasi hoopiski, ei toimu edasiliikumist, aga me ei saa rääkida nendest sammudest enne homset kohtumit, me oleme teinud neile selgeks, et oluline on muuta tööõigust, tööseadust, nii et see oleks kooskõlas ILO konventsiooniga, teiseks tuleb tagada, et eksportkauba tootmise eritsoone reguleeriv seadus võimaldab täielikku ühinemisvabadust, samuti tuleb äh, tagada, et äh, uuritakse kiirmenetlus kõiki ametiühingute vastaseid diskrimineerimisjuhtumeid ja võetakse vastavad isikud ka vastutusele ja samuti tuleb tagada, et ametiühingute registreerimise taotlusi käsitletakse kiiresti ja neid ei lükata tagasi, välja arvatud juhul, kui äh, ei ole objektiivseid kriteeriume, seda teha, need on äh, täiesti õigustatud nõudmised ja me toetame ILO-d igati, mis puudutab nüüd äh, hoolsuskohustust, äh, sarnane säte on meil konfliktimineraalide seadusandluses ka sees, siis valmisrõivaste sektoris on olukord keerulisem, me teeme tihedat koostööd ILO-ga ja OECD-ga, et töötada välja hoolsuskohustuse suunised selle sektori jaoks ja nüüd lühiajaline prioriteet seisneb selles, et äh, need tuleb tõesti äh, paika panna ja tagada, et nad ka praktikas toimivad. valmis äh, rõivaste mm, tarneahel on väga killustunud, siin on väga palju erinevaid osapooli, siin on keeruline tegutseda, meil on juba mõningaid algatusi korporatiivse sotsiaalse vastutuse osas, meil on toodud siin esile ka teatavaid direktiive, mis puudutavad andmete avaldamist, mis kehtivad ka valmisrõivaste sektoris ja me peame nõu ILO ja teiste partneritega seal piirkonnas, mida oleks võimalik teha, et aidata kaasa muutustele, et ähm, julgustada erinevaid äh, sidusrühmi seal äh, piirkonnas edasi liikuma nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil. Need äh, sammud on äh, toonud teatavad edasiminekud, me jätkame ja kindlasti ma annan ka teile teada, kuidas meil üheskoos oleks võimalik äh, rohkem survet avaldada, nii et äh, töötajad, ametiühingud ja ähm, enamasti naised ja noored Äh, kes seal töötavad, äh, saaksid äh, paremad töötingimused. suur tänu teile teie panuse eest ja tuleme tagasi selle teema juurde ilmselt üsna pea, härra juhataja. suur aitäh, volinik Malmström, sellega oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud